tervitan teid. kuna kolleegid Koks ja Vašneski hilinevad, siis äh, teeksin ettepaneku, et jätkame koosolekuga. kaksteist null null on meil laiendatud juhatuse koosolek ja kell üks äh, toimub äh, siis kokkusaamine meie Austraalia kolleegidega nende lennuk äh, maandub hiljem, sellepärast siis kohtume ka hiljem ja härra Püdikohver peab oma plaanidest loobuma. ma protesteerin, esimees. mis iganes. kõigepealt hääletame arvamust, mille teemaks on Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping. kuna proua Omen Reuten peab äh, peale kella kümmet äh, kohtuma ühe printsiga, siis äh, asume kohe tema arvamuse hääletamise kallale. proua Omen Reuten, kas soovite veel sõna? ei siis teeme elektroonilise hääletuse, kuna peame nüüd ükskord hääletama, hääletamine on alanud. Die Abstimmung ist geschlossen. Es wird 34 Ja und 5 Nein-Stimmen an. nii, kolmkümmend üheksa häält äh, antud, kolmkümmend neli äh, poolt, viis vastu, vastu võetud. Wir kommen jetzt zu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 Roberto ja mina oleme rääkinud äh, põhjalikult äh, kolleegidega, kes on esitanud muudatusettepanekuid, nii et me oleme suhteliselt suurel üksmeelel. kes on kompromissettepaneku üks poolt, vastu? erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kaheksakümmend kaks suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. veel kord, kaheksakümmend seitse poolt, vastu see tuleb äh, elektrooniliselt üle kontrollida. kaheksakümmend seitse. Are ah, you looking at the arms trade? She's looking at the arms trade. She was looking at the other, the other report. Against. So, this is not arms trade report. ei, me ei tee praegu relvaekspordi raportit Äh, die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. viisteist äh, poolt, kakskümmend kaheksa vastu, nii et äh, tagasi lükatud, nii kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli ja üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis suulise muudatusettepanekuga kolleeg Kovatševilt. kas te soovite selle ette kanda ja palun? ma teen äh, siinkohal ettepaneku viia selgitusena sisse, et julgeoleku valdkonnas on kaetud ka Euroopa Liidu välised sündmused. ma usun, et seda on võimalik äh, toetada, sellepärast et välisteenistus niikuinii reageerib sellele, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu. nii, kompromiss viis koos selle täiendusega, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi sada poolt. mis? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud? ei, tagasi lükatud, parandab ennast esimees. sada üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah sada üheksa on äh, kaetud juba kompromissiga üks, niisiis kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, edasi muudatusettepanek sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ja veel kord, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena sada kakskümmend viis, ei, see langeb ära. sada kakskümmend üheksa on vastu, tagasi võetud. kompromiss kaheksa Roberto, on nii? tundub, et äh, hääletusnimekirjas on tehniline viga sees. sada kakskümmend neli, me kiitsime heaks. It's, it's not the one. Yeah. It's a minus. Yeah, yeah. Yeah, but it's yeah, a technical, but it's a technical mistake jah, siin on tehniline viga. oleks pidanud olema miinus ja keegi pani plussi. Do you accept that we vote again? kas olete nõus sellega, et hääletame uuesti sada kakskümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletud ja tagasi lükatud. ja siis läheme tagasi niisiis sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, see on ebaselge. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kuus, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, koos suulise muudatusettepanekuga Anna Koomesilt. We... teen ettepaneku, et mille lisaksime juurde väikese muudatuse lause keskpaika, loen selle ette, võttes arvesse selle, et suur enamus Euroopa Liidu delegatsioone eh, omavad inimõiguste fookuspunkte, tagamaks, et inimõigused ja eriti naiste õigused et oleksid arvesse võetud eh, kõikides eh, poliitikates. First I read it that way that uh, women's ma saan siis aru, et inimõigused, et eh, naiste õigused ei käigi siis inimõiguste alla. ma, ma nagu ei saanud arugi, et miks. aga kas on siis nii? mina arvasin, et, et et eh, inimõigustega on kõik eh, kaetud, aga kui te ettepaneku tegite, siis mul midagi muidugi selle vastu olla ei saa, kes on selle suulise muudatusettepaneku poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss, where's ten bis? Ten bis, we have no compromise, my god. Compromise ten bis. kompromiss kümme bis, kes on poolt?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 sada äh, viiskümmend seitse, sada viiskümmend kaheksa. sada kuuskümmend äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis edasi kompromiss kaksteist. Äh, kompromiss kolmteist. kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud siis edasi sada seitsekümmend üheksa poolt. härra Sarjusvalski. I don't consider my amendment uh, number one hundred minu muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa on hõlmatud kompromissiga kolmteist ja seetõttu ei ole vaja seda hääletada. Äh, dieses war als Kompromiss nii, see kompromiss, muudatusettepanek äh, pandi paika geograafilise tasakaalu äh, osas äh, variraportöörid leppisid nii kokku ja ka Rahvapartei variraportöör oli sellega nõus. me võime loomulikult ka hääletada. sada seitsekümmend kaheksa, hääletame. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi sada seitsekümmend üheksa. no jätke nüüd, otsustasime juba ära. ma lasin äh, niikuinii teil reegliväliselt häälestada, nimeliselt me ei hääleta, ühesõnaga sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt,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 sada üheksakümmend üks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu minu äh, aparaat ei toiminud. kas ma lõpetasin hääletamise liiga vara, nii et alustame hääletamist uuesti? sada üheksakümmend üks hääletame. saime ka. koos. Still three missing kolm on veel puudu. niisiis äh, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. järgmisena sada üheksakümmend kaks, see on tehniline küsimus, hääletust ei tule. kas härra Tahv on sellega nõus? jah yeah siis sada üheksakümmend kolm poolt,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu,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 erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt,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 erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle elektrooniliselt. jah, fifty nine. Eh? viiskümmend üheksa. Die Abstimmung ist geschlossen. ja hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, nii et tagasi lükatud. kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis kahes osas, kes on esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud siis edasi muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt. kas kontrollime üle number kuue? hästi. Check bei Antrag uh, hmm? sechs. Hm? Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaheksa vastu, nii et tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi TV1 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV2 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV3 poolt, ei, TV5 jah, TV3 ja neli on juba kaot-, võetud, nii et teeme viis poolt, vastu, erapooletud. see ei olnud selge. teeme viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teeme seitse poolt, vastu, teeme seitse. TV6 on juba kaetud, TV7, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. TV9 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV10 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV11 poolt, üks, äh, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV12 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV14 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarvekomisjon üks poolt vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. eelarve mm, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis edasi äh, eelarve kontrollikomisjoni muudatusettepanekud äh, number kaks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 hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaheksa häält poolt, kaksteist vastu, üks erapooletu, vastu võetud. Äh, täname väga. ma teen nüüd äh, ettepaneku äh, seoses täiskoguga, et kuna proua Ashton tuleb juunis täiskogule, siis me peaksime seda raportit ka juuni täiskogul, mitte mai täiskogul äh, käsitlema, ma arvan, et äh, Roberto on minuga nõus ja siis äh, juuni täiskogu eel koos variraportööridega me peaksime veel korra maha istuma ja seda raportit äh, viimistlema. päris äh, paljud äh, liberaalide muudatusettepanekud ei läinud ka läbi, nii et võib-olla me enne täiskogu saame veel siin natukene täpsustusi sisse viia. proua Lösing, ma ei ole sellega absoluutselt nõus me rääkisime kõik kompromissid väga põhjalikult läbi, jõudsime paljudes punktides kokkuleppel ja ma ei saa aru, miks me peaksime selle nüüd edasi lükkama ja ma olen tugevalt edasilükkamise vastu austatud proua Lösing, mais ei ole proua Ashton täiskogul äh, kohal ja kuna raport on suunatud otse talle, siis me peaksime ka temaga sellest läbi rääkima ja see tundub mulle kõige mõttekam, me ei peaks seda lihtsalt äh, nii-öelda õhku laskma ja seetõttu me ka nii teeme ja palun, proua Kopa. sotsialistide nimel teatan ma, et me oleme edasilükkamise vastu. Of what? Of what? Was? support the position of Mrs. Lösing. ma toetan proua Lösingi seisukohta. Uh, We do not talk about the report of Mrs. Lösing. We talk about the AD. We report about the me ei räägi proua Lösingu raportist, vaid Kolteeri Broki raportist, mida peaks siis arutatama juunis. <laughs> okei. <laughs> <laughs> to the postponement of the Lösing report we will come now. <laughs> Lösingu raporti edasilükkamise juurde tuleme nüüd We come now to the report. järgmisena relvaekspordi raport. härra Liisek soovis sõna.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 ja siis me mõtlesime, kas peaks hääletamist edasi lükkama või mitte, aga mina olen nüüd arvamusel, et me peaksime küll hääletama ja kohe täna juba. hääletame siis. Frau Lösing, haben Sie, Frau Lösing noch irgend-? proua Lösing, kas teil on veel midagi juurde lisada? kui ei, siis asume kohe hääletama. muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kontroll hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üks kahekümne ühe vastu. Dann kommen wir zum Änderungsantrag sechs, ja, zu sechsundsechzig. seega kuuskümmend kuus järgmisena, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, e, tagasi lükatud. seega seitsekümmend kolm järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud A-sotsialistid on poolt, seega vastu võetud. kui soovite kontrollida, siis kontrollime. seitsekümmend kolm. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks üheksateistkümne vastu, vastu võetud. järgmisena seitsekümmend neli, seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa kahekümne vastu vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. aga kontrollime. kaheksakümmend neli hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa kahekümne vastu, vastu võetud. järgmisena kompromiss viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. seda tuleb kontrollida bis Botox geht, also in der Toolbox. abgelehnt. Es ist abgelehnt. abgelehnt. tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud, kontrollime. hääletamine on lõppenud. nüüd justkui kolleeg Posselt kohale hiilib. Was? Ja. Slowly one. Ist angenommen. 104 dafür. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kelleline muudatus sada seitse, sada kaheksa, seega sada üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa, kahekümne ühe vastu vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. ei, see oli selgelt tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletud. kontrollime. hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli vastu, kakskümmend kaks poolt tagasi lükatud, seega sada üheksateist, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kompromiss üheksa, kes on poolt? jah, siiski sada kakskümmend üks tuleb ka hääletada. sada kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt. vastu, erapooletud, kontrollime. kompromiss null hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli vastu, kakskümmend kaks poolt tagasi lükatud. seega nüüd tuleb kõik läbi võtta, sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt vastu. kontrollime. hääletamine on lõppenud. sada kolmkümmend üks üheksateistkümne vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli kahekümne kahe vastu, aga kontrollime. ja viis erapooletut. hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli po-, vastu, kakskümmend kaks poolt. It's always nine, uh, twenty-nine if ECR says yes kui ECR ütleb jah, siis on alati kakskümmend üheksa ja kui nad äh, jäävad erapooletuks, siis on alati kakskümmend neli. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see ei olnud selge. sada nelikümmend kaks veel kord poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 mis nüüd just heaks kiideti. lõikele kakskümmend neli A uus. sada viiskümmend kolm on tagasi võetud hääletusnimekirjas on viga. nüüd hääletasime me selle üle ja võet-, võtsime vastu sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, vabandust, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, seda tuleb kontrollida hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse, kahekümne kolme vastu. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli langeb ära, seega on suur hulk identseid muudatusettepanekuid, kes on nende poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena sada seitsekümmend kuni sada seitsekümmend viis Kroonbergi muudatusettepanek, kas me, kas hääletame kõigi üle koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. niisiis muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme võeti vastu, seega kuusteist, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist on ling-, keeleline muudatusettepanek, kakskümmend, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kuigi vist vastu võetud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 tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt. peame veel tagasi tulema nelikümmend kolm muudatusettepanek, see jäi hääletamata nelikümmend kolm, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, poolt, vastu. nelikümmend neli võeti vastu. kompromiss kolm veel kord kes on vastu, erapooletud, Das ist wieder dieser 22. see on jälle see kakskümmend kaks kahekümne nelja vastu. hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli kahekümne kolme vastu, vastu võetud. seega järgmisena nelikümmend üheksa, kes on poolt. vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu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 seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja teine suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus. elektrooniliselt meisten Änderungsanträge gewonnen. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie. daamid ja härrad, kui te oleksite kohe põhimõtteliselt õigesti kuulanud äh, seda, mida ma ütlesin edasilükkamise kohta,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 oli see ainus, kes poolt hääletas, oli härra Pasku, sest tema alati jälgib äh, seda, mis on hääletusnimekirjas kirjas, et tema oli see ainus. That is loyalty. Not even Mrs Lösing not The Australian foreign minister is coming any minute. Austraalia välisminister on kohe-kohe kohale jõudmas, nii et äh, palun näidake üles austust tema vastu, teine on nii pika maa tagant tulnud, et palun jääge siia saali, ootame ta ära. In between I have to make a telephone call, you know, take over. Orsoniewski realizzatrice della Luna del Partito Formale. Gara un Tag. Das ist, das gibt's in Akten. Ja? Tot. Gar nichts. Ja, ja, ja. Thank you.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 austatud parlamendisaadikud, Austraalia välisministrina on mul suur au olla täna siin selleks, et äh, rääkida Aasia teemadel. mul on au rääkida, oli äh, au rääkida Euroopa Liidu suursaadikutega kinnisel koosolekul ning äh, rääkisin meie suhetus, suhetest nendega kui partneritega, jagame äh, selliseid väärtusi nagu demokraatia, inimõigused, hea valitsemistava, oleme korduvalt koordineerinud äh, omapoolset reaktsiooni, Austraalia ja Euroopa Liit on äh, sanktsioonid äh, Myanmari osas maha võtnud, näiteks üheskoos Austraalia ja Euroopa Liit on teinud koostööd selleks, et Fidži vahevalitsust toetada, taastamaks demokraatiat, meie väärtused tulenevad Äh, on saanud alguse äh, revolutsioonidest äh, Euroopas, demokraatia, inimõigused, keskkonnasõbralikkus on samuti tulnud Euroopast. Austraalia ja Euroopa Liit on loomupärased partnerid ja seetõttu on arusaadav, et Austraalia, kus rahvastik on suures osas tulnud ka Euroopast, on võtnud endale möödunud aastal kohu-, kohustuse äh, teha koostööd Aasiaga enam kui kunagi varem. Austraalia eh, poliitikaks on nimelt see, et et me oleme, eh, saame eh, suurt kasu sellest, et teha koostööd Aasiaga ja meie oleme välja töötanud omapoolse poliitika niinimetatud Aasia sajandi jaoks. revolutsioon, mis on viimase viiekümne aasta jooksul Aasias aset leidnud, ei puuduta mitte ainult majanduslikku ümberkujunemist, lisaks majanduse ümberkujundamisele on Aasia kõige kiiremini ja kõige suuremas mahus ümberkujunev piirkond ajaloos. kolmkümmend aastat tagasi Indoneesias vaid kaks kolmandikku lastest lapsed äh, said alghariduse. tänasel päeval vastaval Maailmapanga andmetele praktiliselt äh, kõik Indoneesia lapsed lõpetavad äh, algkooli kahe tuhande üheksandal aastal. umbes üks kahekümnest Tai, õigemini ajalooliselt üks kahekümnest Tai e, e, Filipiini, mm, Hongkongi e, õpilasest sai üliõpi-, kõrghariduse. nüüd äh, saab äh, selle vähemalt neljandik, üha rohkem Aasia ülikoolidest äh, kuuluvad maailma parimate hulka. Vietnamist hiljuti mm, saadi mm, laht-, halvatusest lahti. ka laste suremus on tohutult kahanenud selles piirkonnas. sooline võrdõiguslikkus üheksakümne üheksandal aastal Kambodžas vaid viiskümmend kolm tüdrukut eh, iga saja poisi kohta eh, käis keskkoolis. nüüd on need vahed vähenevad tänasel päeval Kambodžas, ühes vaesemas Aasia riigis kaheksakümmend kaks tüdrukut eh, saja poisi kohta käivad keskkoolis vaid seitsekümmend kolm tüdrukut saja kohta, Hiinas käis koolis mõni aeg tagasi. nüüd on tüdrukuid rohkem kui poisse, kes käivad keskkoolis ning Hiinas, Filipiinis, Tais lõpetab rohkem naisi ülikooli kui, kui kunagi varem. Aasia on viiekümne viimase aasta jooksul tohutult muutunud ja see ei puuduta muudatusi mitte ainult Aasias, vaid, vaid neid lugusid on paljudes riikides, näiteks Mongoolia on maailma kõige kiiremini kasvav majandus, prognooside kohal kasvab sellel aastal umbes viisteist protsenti riik, kes langetas otsuse kalkuleeritud tuhat üheksakümnendate aastate alguses, et nendest saab mitmeparteisüsteemi viljelev ehm, riik ehk rahvale antakse õigus otsustada, kuidas riiki juhitakse ning selline muudatus valitsemises eh, on, eh, on selline, mida jagavad eh, kõik Euroopa rahvad. ka Indoneesias on tegemist suure edulooga, see on riik, mis on oluline Austraaliale, suur islamiraahvastik on äh, võtnud kasutusele vaba meedia mitmeparteisüsteemi, president ja, ja valitsus on aruandekohustuslased tugeva parlamendi ees toimuvad äh, tõsised, tõsiseltvõetavad arutelud valitsemise teemadel, keskendutakse inimõigustele, politsei ja sõjavägi on aruandekohustuslased kannavad vastutust. tegemist on riigiga, kes kutsub üles ka teisi jälgima sama eeskuju. ehk eh, nad ütlevad, et sõjaväe roll on olla kasarmutes, Indoneesia välispoliitikas on eh, selliseid elemente, mida edendavad eh, ka Euroopa riigid, inimõigused, et rahumeelne lepitus rahvaste vahel ning demokraatia areng rahvusriikides. see on Indoneesia välispoliitika. selliseid lugusid on paljugi Aasia piirkonnas, loomulikult ei saa mööda vaadata mm, Jaapanist, demokraatia areng Jaapanis, tänasel päeval on Jaapanil valitsus, mis tunnustab majanduslikke ja sotsiaalseid väljakutseid, mis riigi ees on. Jaapan on suurim panustaja äh, kes annab äh, humanitaarabi, katastroofiabi, tegemist on elujõulise demokraatiaga, kes on äh, erinevate valitsuste mm, valitsemisel ajal jätkanud äh, samme sellel teel. nii et need on need lood, mida me oleme näinud viimastel aastakümnetel Aasial. austraallastena tunnistame seda, et kuna Aasiast tuleb viiskümmend protsenti ehm, toodangu mahust, siis ehm, nad loomulikult hakkavad ka tarbima samas mahus, ehk Aasias keskklass kasvab. ka see on üks osa revolutsioonist, mis on Aasias kahe tuhande kolmekümnendast aastast on kaks koma kolm miljardit keskklassi tarbijat Aasias. ja Vaikse ookeani piirkonnas, tegemist on sellise dünaamikaga Aasias, Indias, Indias ähm, keskmine vanus tõuseb kahekümne üheksa, üheksandini, nii et noorte osakaal on seal ääretult suur. nii et see on see, mis ootab ees äh, majanduskasv, äh, Taiwan, Singapur, enne neid äh, tegi selle läbi äh, Jaapan, linnastumine, tööstuse kasv, aga siin on ka kaks ohtu. kõigepealt äh, see nii-öelda lõks langeda nii-öelda keskmisesse sissetulekurühma ja korruptsioon märkimisväärselt fiskaalsed probleemid takistavad nendel riikidel jõudmaks järele maailma kõige rikkamate riikidele. siin on vaja on läbi viia poliitilised reformid, aga nüüd teiseks ohuks, sellest ma räägin Maailmapanga aruande valguses Hiina kahe tuhande kolmekümnendal aastal, võttes arvesse viimaste aastate majanduse kasvu selles riigis, Eh, lubab kiita riigi eh, edusamme tehnoloogia kasutusele võtmisel, taristu väljatöötamisel, samas Maailmapanga raport, eh, mille osaliselt tellis ka Hiina, kutsub üles läbi viima majandusreforme Hiinas selleks, et jõuda turupõhise majanduse juurde, privatiseerida riigiettevõtted, võtta mm, tarvitusele usaldusväärne, läbipaistev majanduse juhtimine. majanduspanga aruande järeldusi võib üle kanda ka teistele riikidele piirkonnas, kes seisavad silmi samasuguste ohtudega, väljakutsetega. nii et kõikides nendes riikides on vaja lii-, viia läbi reformid. teiseks väljakutseks ehm, selle mm, positiivse ehm, loo juures on julgeolekuohud ja vaidlused, territoriaalsed vaidlused, me oleme neid territoriaalseid vaidlusi näinud eh, Lõuna-Hiina, Hiina merel, näiteks Austraalia äh, territoriaalsete vaidluste puhul poolt ei vali, aga me toetame kokkuleppele jõudmist kooskõlas rahvusvahelise õiguse sätetega, muuhulgas võttes arvesse UNCLOS-i sätteid. me usume, et tasub ehm, minna ressursside jagamise teed ehm, vaidluste puhul. ehk tõesti tasub jätta kõrvale ehm, suveräänsust puudutavad aspektid ja keskenduda eh, ressursside jagamisele, kasu jagamisele. Ehm, ressursi jagamise lepingute osas on olemas pretsedente. Ehm, praegu Lõuna-Hiina, Hiina meres on Vietnami ja Hiina vahel vaidlus Hiina ja Filipiinide vahel ning Hiina ja Brunei vahel. Need vaidlused on tegelikult murettekitavad. Need võivad tuua kaasa vääriti mõistmist, need võivad tuua kaasa ka jõu kasutamise. kaks vaidlust Hiina ja Jaapani vahel toovad kaasa riski, et ei suudeta arvestada kõikide ohtudega. me toetame mõtet, et minna siiski ressursside jagamise teed selleks, et leida lahendus territoriaalsetele vaidlustele. meie suhted Hiinaga on üha tähtsamad meile Austraalias, kaks nädalat tagasi Austraalia peaminister kohtus äh, Hiina presidendiga, jõuti kokkuleppele strateegilise partnerluse küsimuses, ehm, lepiti kokku, et kõige kõrgemal äh, tasandil saadakse iga-aastaselt kokku ning austatud peami-, äh, Singapuri peaminister on öelnud järgnevat, rahu ja julgeolek Aasia Vaikse ookeani piirkonnas on mõjutatud Hiina arengust. kõik sõltub sellest, kas nad jäävad, lähevad vana teed või, või liiguvad edasi haritud, kosmopoliitset, väljapoole suunatud poliitika teed. Need on need kaks võimalikku arengusuunda. see ei ole vältimatu valik, see ei ole iseenesestmõistetav valik, et et, et kui valitakse konfliktitee Ameerika Ühendriikidega, et siis tekib selline vastastikune vastaseis. meie usume selles, et Hiina võib olla tugev partner, see on hea Hiinale endale, see on hea valitsus, ehm, maailmale ning ehm, konflikti nii-öelda ehm, piiramine on kindlasti üks küsimus, mis on hea meile, hea maailmale, ehm, Aasia piirkonna mm, USA kohalolek on vajalik selleks, et tagada ehm, rahu, stabiilsus piirkonnas. kui vaadata nüüd seda, mis toimub Korea poolsaarel, siis USA ehm, kohalolek on olnud nii-öelda rahu ja stabiilsuse ähm, tagatis. me peame andma tagatise Jaapanile, Lõuna-Koreale, et kaitsta neid Põhja-Korea destabiliseeriva käitumise eest ning äh, lõpetuseks sooviksin teie tähelepanu pöörata Kagu-Aasia riikide ühendusele ASEANile nimelt eh, kümne aseni eh, rahva, rahvaarv on üle viiesaja miljoni. Eh, see on arvestav jõud. olen valmis Austraalia välispoliitikat nii palju kui võimalik suunama selles suunas, et teha aseniga ka tiheda koostööd, asenil oli õigus näiteks Myanmari küsimuses Eh, kes tunnustasid eh, neid muudatusi, mis seal on toimunud. ASEAN ütles, et eh, reformid, mille on president Insein algatanud, on tagasipööramatud, et siin juhtub olulisi asju. valitsus oli valmis võtma endale riski, saatis nii-öelda sõjaväe tagasi kasarmutesse ja oli valmis minema demokraatia teed. möödunud aasta keskel ma ütlesin president Linseinile, et Austraalia eh, tühistab sanktsioonid, mitte ainult ei peata, vaid tühistab, avaldan tunnustust Euroopa Liidule, kes eile tegi avalduse eh, selle kohta, et nad on valmis kõik sanktsioonid eh, tühistama, ASEANil oli Myanmari küsimuses õigus ja kuna tegemist on kultuurilise, sotsiaalse integratsiooniga, majandusliku integratsiooniga, siis piirkondlik koostöö on siin ääretult oluline selleks, et, et Kagu-Aasias minnakse tõesti demokraatia teed, et see tegevus jätkuks, sellest saavad kasu kõik kasvab kas või keskmine eluiga. austatud esimees, palju tänu, et andsite mulle võimaluse esineda teie komisjoni ees ning hea meelega olen valmis vastama komisjoni liikmete küsimustele. suur tänu. suur tänu selle suurepärase sissejuhatuse eest meie arutelu saab kindlasti olema viljakas ja pakub meile uut äh, perspektiivi Kagu-Aasiale. loomulikult peame arvestama ka läbirääkimistega, mis puudutavad äh, raamlepingut. toon siin aga sisse teise teema. Euroopa aramealased paluvad meie toetust seoses Süüria ortodoksi äh, piiskopi röövimisega Lepos ja tema äh, Kreeka ortodoksi äh, kolleegi rööviga nende piiskopide autojuht rünnakus tapeti ja kui te nõus olete, siis koos äh, välisteenistusega ma üritan siinkohal aidata ja väljendada solidaarsust ja kui keegi vastu ei ole, siis me nii teeme. suur tänu. ja nüüd äh, küsimused, esimesena soovib sõna proua Komes aitäh, minister, väga meeldiv oli kuulata teie mõtteid, teie analüüsi, neid positiivseid lugusid, aga kuulda ka ohtudest ja väljakutsetest. ma ei ole nii-öelda Te ei vasta, aga mul on üks küsimus. selle analüüsi põhjal ma tahaksin teada, kas te olete valmis väitma, et Hiinas võib tekkida selline äh, nii-öelda mulje, mulli, majandusliku mulli lõhkemini, mis äh, tegelikult äh, omaks mõju kogu regioonile laiemalt ja ka Hiina rahvale. ja äh, mida te arvate, kas Hiina astub samme Põhja-Korea suhtes või mitte, teades, kui suurt mõju nad omavad? ja ja arvestades seda, milline on nende suhtumine Põhja-Korea sammudesse. ning eh, sooviksin samuti teada maksuparadiiside kohta, te rääkisite Singapurist, ütlesite, et Singapur ja Hongkong on mm, muutumas eh, kõige olulisemateks maksuparadiisideks maailmas ja Aasias näiteks mm, Hiinas mõjutab see investeeringuid, nii et äh, mil määral te näete nii-öelda mm, sellest probleemi kogu äh, piirkonnale, jutt käib ju nii-öelda õigusriigi põhimõtetest, sellest, et me kõik peaksime liikuma õigusriigi teel, aga samas äh, see on ju üks nendest ohtudest demokraatia ja, ja õigusriigi teel. me oleme näinud seda suurepärast arengut Indoneesias aga mm, Hiinas mm, me sedasama veel ei näe. ja veel üks küsimus puudutab Myanmari firmat. Te mainisite neid muudatusi, mis on toimunud ja et ASEAN nägi neid muudatusi ette. muudatus tuleneb sellest, et e, režiim soovis jätta nii-öelda selja taha Hiinat, aga kas siin ei teki jällegi ohtu, et me loeme seda olukorda valesti, vaatame, et jah, et väikseid muudatusi on tehtud, Aung San Suu Kyi on, on vabastatud, aga kas see tõesti tähendab seda, et, et, et neil on nüüd demokraatia, näiteks te, te, mm, seal on ka erinevate osapoolte mahasurumist, kuidas te seda tõlgendate? ja eh, Ida-Timor, Timor on jällegi üks ehm, edulugu. kas te võiksite meile rääkida, eh, eh, kuidas kulgevad teie läbirääkimised nendega vaidlusalustes küsimustes? suur tänu, järgmine proua Neits. palun kulutage natukene vähem aega küsimuste esitamiseks, kui Anna seda tegi sest muidu läheb ka vastamiseks palju rohkem aega. annan oma parima. kõik teavad, et teie enda sõnavõtud, härra esimees, on alati väga äh, lühikesed. üritan järgida teie eeskuju. suur tänu teie ettekande eest, härra minister. ma ei hakka siin oma elulugu ette rääkima, see oleks igav, aga juhuslikult mina ja minu abikaasa oleme reisinud päris palju Kagu-Aasias, mitmetes riikides seal. päris põhjalikult oleme seal reisinud ning alati oleme me üritanud seal lugeda ka inglisekeelseid ajalehti, sest äh, muid keeli me seal ei oska. mõningad ajalehed seal olid päris naljakad, Singapuri, Singapur Trade Journal äh, tsiteeris inglasi äh,, hiinlasi, kes ütlesid, et Chris Patton oli äh, oivaline tangotantsija, mis olevat Hiinas solvang. igatahes, me oleme näinud, kuidas need riigid muutuvad ja arenevad, oleme tunnistanud ka teie riigi ja erinevate teie valitsuste jõupingutusi parandamaks suhteid suurema osa vähemalt peamiste Aasia partneritega Te täiesti õigesti märkisite ära, et mõningate väga oluliste riikide demokraatia on päris hästi arenenud, mõningates aga valitsevad üsna vastikud režiimid, näiteks Kambodža, see, kuidas nad kohtlevad opositsioonipoliitikuid, on rohkem kui põlastusväärne. mul on konkreetne küsimus teile, härra minister, mida teie valitsus arvab Taiwanist? ma eeldan, et te toetate ühe Hiina poliitikat, aga milline on teie arusaam praktikas, kui oluliseks te peate Taiwan'i, võttes arvesse seda, mis mõlemas Hiina meres praegu toimub? mind huvitab väga teie arvamus siin, muuseas mul oli meeldiv võimalus ka teie kodumaad külastada oma reisidel, aga mind huvitab väga teie vastus, aitäh! Äh, Theocharos. Thank you, Chair. I will suur tänu, härra esimees. tervitan minagi teid, härra minister, Euroopa Parlamendis. tuleb tunnistada, et ma imetlen vägagi Austraaliat ning hindan nende olulist rolli Aasias ja Kagu-Aasias ma olen isegi seigelnud seal nendes riikides. Austraalia mängib ka olulist rolli rahu ning paremate suhete edendamises Aasia riikide vahel. isegi Küprosel on ÜRO esindaja endine Austraalia välisminister, mul mingit küsimust ei olegi, aga ma soovin, et partnerluslepingu läbirääkimised oleksid edukad ning raportöörina luban ma, et annan oma parima ka aitamiseks, aitäh. härra Pütikohver, suur tänu, härra esimees. härra minister, minu esimene küsimus puudutab teie analüüsi USA Ähm, mõju kohta ASEAN-i tegevusele. mul on jäänud mulje, et võttes arvesse ka Hiina viimast, viimase aja tegemisi, siis tundub olevat selline kokkusattunud ümberhaaramismanööver, ähm, millega on ohtu sattunud ASEAN-i ühtekuuluvus. milline on teie arvamus sellest? teine küsimus puudutab Austraalia-Hiina suhteid. Te ütlesite, et teil on nüüd strateegiline partnerlus. kas see partnerlus põhineb väärtustel või huvidel või millel see strateegiline partnerlus põhineb? Te tsiteerisite Lee Kuan-Yud ning selles tsitaadis tundus ta viitavat, et Hiina rolli areng sõltub otseselt sellest, kuidas Lääs kohtleb Hiinat. kas te nõustute selle analüüsiga? kas Hiina arenguid Hiina sisene, hiinlaste enda tegevus üldse ei mõjuta, et seda mõjutab ainult lääne tegevus? Te ütlesite, et Hiina areng on hea. kui kaua see areng hea püsib? kui Hiina poliitika muutub järjest jõulisemaks. ja lõpetuseks. palun kommenteerige Hiina välispoliitilise käitumise muutumist, eriti mis puudutab siin Kagu-saari näiteks viimasel ajal. Uh, thank you, Chairman. Uh... suur tänu, härra esimees. härra, härra Kaar, ma istun siin tere tulemast, härra välisminister, Briti Rahvaste Ühenduse välisministreid siia sageli ei satu, kuigi Euroopa Liidus on kolm ühe, rahvaste ühenduse riiki koos brittidega on seal ka Küpros ja Malta. võib-olla me, ja seega meie sidemed on tihedamadki. nagu te ütlesite, siis Lõuna-Korea ja Singapur on juba vabakaubanduslepingud Euroopa Liiduga lõpetanud, Jaapaniga käivad läbirääkimised praegu kas vahe, vahest ka Austraalia kunagi jõuab nii kaugele. minu küsimus puudutab kaitsekoostööd, eriti piraatluse vastases võitluses India ookeanis Somaali rannikul. praegu on sinna saadetud ühine Atalanta missioon, kas ja kui, millisel määral soovib Austraalia osaleda selles operatsioonis. Sa-, rahvusvahelise terrorismivastases võitluses on Austraalia olnud aktiivne, võttes arvesse ka, et näiteks Bali pommirünnakute käigus Austraalia kodanikud olid ka ohvrite hulgas. proua Koomes juba mainis rohingasid, siis välispoliitika puhul juhiksin teile, teie tähelepanu sellele, et te mainisite ressursside jagamist äh, ja suveräänsust. mina olen Äh, Taiwan'i sõprusrühma liige ning äh, seal äh, president on nüüd välja tulnud uue tegevuskavaga, mis puudutab siis ressursside ja suveräänsuse jagamist, see on natukene seotud, sa-, sarnane Antarktika kokkuleppega. võib-olla see, mida te arvate sellest, võib-olla see aitaks ka vähendada pingeid Hiina ja Jaapani vahel näiteks nende saarte küsimuses veel üks küsimus, kuidas teie suhted arenevad Indiaga, mis on jällegi suur demokraatlik eh, Briti rahvaste ühenduse riik Aasias? kas teie sidemed, suhted on jällegi tugevad, mina toetan vägagi seda riiki ja kümme aastat tagasi juba osalesin ma India sõprade grupis. Ida-Timor, nägin hiljuti, eh, kuidas eh, Austraalia ettevõtted seal avamerel puurivad naftat, aga sellele noorele demokraatlikule riigile makse ei maksa. kuidas te kommenteerite seda ning milline mm, koostöö mm, teil Ida-Timoriga on ka näiteks nende mm, naftakompaniide asjus? härra Foss, rahva äh,, Euroopa Parlamendi Austraaliaga suhet äh,, Austraalia delegatsiooni aseesimees. suur tänu, härra välisminister tere tulemast Brüsselisse Euroopa Parlamenti. ma ei hakka siin otseselt rääkima välisasjadest, vaid pigem Euroopa Liidu ja Austraalia suhete üldistest aspektidest. Euroopa Parlamendi ning Austraalia föderaalparlamendi liikmete kohtumised on toimunud juba alates tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesest aastast. toimus selle aasta veebruaris, kus Euroopa Parlamendi seitsmeliikmeline delegatsioon külastas Adelaidi, Sydneyt ja Canberrat. meie delegatsiooni liikmete jaoks oli eriti hämmastav see, et me kuulsime igal pool, et Austraalia hakkab rohkem keskenduma dünaamilistele avatud Aasia riikidele ja turgudele. Euroopa ei ole enam moes, sest Euroopa tundub olevat kinnine, skleroosne ning pidevalt hõivatud euroala probleemidega ma imetlen küll seda, et Austraalia kogu aeg üritab ka Aasias uusi turge leida. paluksin ma, et äh, Austraalia uued suhted Aasia riikidega ei peaks õõnestama teie suhteid traditsiooniliste Euroopa liitlaste ja partneritega. teiseks rõhutaksin ühte valdkonda, kus Austraalia äh, ja ka Euroopa mängivad olulist rolli, nimelt Vaikse ookeani piirkond. vähe on mainitud asjaolu, et Euroopa on suurim arenguabi andja, kuussada viiskümmend tuhat Euroopa kodanikku elab seal piirkonnas, kahjuks Euroopa kohalolek ei ole nähtav ning Euroopa Liidu rolli ava-, väga laialdaselt ei tunnustata kas Austraalia ja Euroopa Liit võiks kuidagi tihendada ka geopoliitilist koostööd vahe, Vaikse ookeani ruumis, näiteks Solomoni saartel ja Fidžil? ja kolmandaks mainiksin Austraalia olulist rolli kahe tuhande kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal aastal rahvusvahelistel või siis foorumites, näiteks ta on G kahekümne eesistuja ning ka ÜRO Julgeolekunõukogu liige. millised on teie arvates Austraalia eesmärgid nende kahe üksuse puhul? suur tänu! nii, ministrile on esitatud nii palju küsimusi, ma arvan, et ta võiks praegu nendele vastata ning teises äh, voorus saavad ülejäänud kolleegid sõna. palun, härra minister Uh, aitäh, esimees, mis puudutab Julgeolekunõukogu, siis ähm, seal keskendutakse eeskätt äh, rahu ülesehitamisele äh, Solomoni saartel, Ida-Timoril, seal rahu taaskehtestamine, konfliktijärgne ülesehitamine on ääretult oluline mis puudutab äh, ÜRO tegevust rahu tagamisel Aafrikas, siis äh, ka see on teema, mida väga palju Julgeolekunõukogus arutatakse, kõik need kodusõjad äh, ja, ja Vaikse ookeani piirkonnas, Aasia piirkonnas, äh, jah, Solomoni saared, Ida-Timor. G kakskümmend, eeskätt keskendume töökohtade loomisele, majanduskasvule. tervitan koostööd siin osas meie partnerluse raames ilmselt on oodata seda, et, et see otsene Euroopa abi Vaikse ookeani piirkonnas on oluline ja mm, ka meiepoolne abi ja siin koostöö tegemine on ääretult oluline. nüüd vastuseks härra Tšernakile, vabakaubandusleping meie vahel ei ole mitte ainult päevakorras, õigemini ei ole eh, hetkel töös, aga kõigepealt me töötame välja raamlepingu eh, selleks, et eh, tõesti kõik võimalused ära kasutada, suhted Indiaga. Ehm, andsime Indiale seda, mida nad meilt kõige rohkem ootasid, uraani eksport. teeme läbirääkimisi, peame nendega läbirääkimisi selleks, et uraani müük Austraalia kaevandustest saaks võimalikuks Indias. arutatud on ka strateegilisi küsimusi, siis Fidži saar ja sügavam nende kaasamine on väga teretulnud. kolmepoolsed kohtumised meie, Indoneesia ja India vahel on ka üks hea näide koostööst. ressursside jagamine Ehm, selle kohta on äh, meil leping, see on meie suhete raamistik, millest äh, kõik osapooled äh, saavad kasu, kui jagatakse ressursse ja kasu saadakse vastavalt lepingu sätetele. Ehm, me teeme tihedat koostööd terrorismivastases võitluses, avaldan tunnustust Indoneesiale tehtu eest. viimase kümne aasta jooksul on esitatud eh, üle eh, seitsmesaja süüdistuse terrorismis, eh, me jagame nendega luureandmeid, meie politsei teeb tihedat koostööd Indoneesia politseiga ja üheks Indoneesia eduloo mõõdupuuks on nimelt see, et nad on tõesti Paali pommitamisest alates silmnähtavalt edusamme saavutanud ja samme astunud. vastuseks proua Koomešile, mis puudutab Hiina ja Põhja-Korea suhteid, siis tunnustame seda positiivset rolli, mille on Hiina endale võtnud selleks, et mõjutada Põhja-Korea käitumist. Hiina on riik, kellel on kõige suurem mõju Põhja-Koreale ja ma usun, et Hiina ei taha meiega ja maailmaga nii-öelda sajaprotsendiliselt jagada seda, mida nad kavatsevad ette võtta Põhja-Korea suhtes, igal juhul ma tunnustan seda positiivset rolli, mille Hiina on enda kanda võtnud. meil ei ole mingeid tõendeid selle kohta, äh, selles küsimuses, mis puudutab äh, maksuparadiiside teket Singapuris või Hongkongis ja Te puudutasite seda küsimust, et üheks e, edu mõõdupuuks Hiinas on õigusriigi loomine. E, Hiinal on uus valitsus ja üheks e, võimaluseks nende edu mõõta on vaadata, mis toimub inimõigustega, põhiõiguste kaitsega, ja tema partei on öelnud, et nad asuvad õigusriigi teed ja meie peaminister tõstatas kõik need küsimused kohtumisel Hiinas ning äh, sai vastuseks, et inimõiguste osas on edusamme tehtud Hiinas ja, ja lubati, et edusammud jätkuvad. Äh, ma olen veendunud ja suhtun positiivselt äh, sellesse, et uus valitsus astub samme selleks, et minna üle õigusriigile ning need majandusreformid äh, viiakse ellu, nii nagu äh, seda soovitas ka äh, majand-, Maailmapanga raport. mõne kuu pärast lähen teistkordselt visiidile Myanmari, olen noh, hingadega ähm, suhelnud, viimati tegin seda möödunud nädalal ning nende staatus on suureks inimõiguste alaseks väljakutseks. ma usun, et Euroopa Liidul on õigus, kui nad sanktsioonid tühistasid Myanmari suhtes, kuna need konfliktid on tõesti ja konfliktid on juurdunud sügavalt ja nendest ülesaamisena võtab aega tuleb staatu-, tuleb tunnustada neid jõupingutusi, mis on tehtud selleks, et saavutada lepitus erinevate kogukondade vahel. ning selleks tuleb teha koostööd Myanmari valitsusega, rääkida nendega ja juunikuus kavatsen ka eh, nii-öelda pagulaslaagreid külastada. Eh, Ida-Timor eh, kohtusin reedel nende välisministriga ning üks äh, silmatorkav äh, märk selle väikese vaese riigi arengust on see, et on püütud leida lepitust Indoneesiaga, me kavatseme nendega teha koostööd äh, selles osas, et kuidas nii-öelda kaasata ka Austraalia majanduse arendamisse, see ei ole kerge jah, selline partnerlus võib tunduda ilmselge, aga tegemist on nii-öelda äh, sellise pikaajalise äh, projektiga, et nendest saaks aseniliige. Nad on äh, isegi kaugemale jõudnud kui Laos, siis kui Laos sai liikmeks, ehk see on see töö, mis seisab meil ees. Taiwan'i küsimuses jah, teie instinktid ei peta me tunnustame eh, USA ja nende eh, diplomaatia positiivset rolli eh, juba Bushi administratsioonist alates. me tunnustame ka Taiwan'i juhtide mm, samme. Taiwan oli Hiina provints, kuni ta nii-öelda lahkus Jaapani alla. me ei ole kunagi Austraalia poolt nii-öelda seda seisukohta muutnud, et Taiwan on Austraalia provints ning me toetame rahumeelset lepitust ja liitumisprotsessi. oleme suurt rolli mänginud ka eh, piraatluse vastases võitluses, meil on oma merevägi piirkonnas, kes tegeleb eh, piraatlusvastase võitlusega. Eh, rääkisin nüüd Jean-Paul Dudamiga, kes ütles mulle, et et ühe piraadirünnaku tagajärjel tema riik äh, kaotas kolmandiku riigi aastasest äh, kütusevarust. tegemist on väikeste saare riikidega, Seychellid on kõvasti kannatanud äh, piraatluse tagajärjel. nüüd me oleme võtnud endale suure ülesande ning teeme ka teiega koostööd piraatluse vastases võitluses Aafrika sarve piirkonnas suureks väljakutseks, rääkides Hiinast, nimelt see, et loomulikult hiinlased ise peavad hindama eh, seda, mille, millisest poliitikast on abi, millest mitte oma välispoliitikas. meie seisukoht on lihtsalt selline, et suveräänsuse ja territoriaalsed vaidlused Lõuna-Hiina meres tuleb rahumeelselt lahendada, võttes äh, arvesse ka UNCLOS-i, partnerlus Hiinaga, me toetame seda tööd, mis on ära tehtud ASEAN-i raames, Euroopa Parlament äh, peab arvestama kõikide nende äh, nii-öelda õppetundidega, mille me oleme ajaloos saanud maailmasõdade ehm, käigus. pidage meeles seda, et Esimene maailmasõda ehm, tulenes kahest Maroko intsidendist ning ehm, see näitab seda, et ka merevägede nii-öelda mm, kokkupõrge võib saada sõja alguseks. Hiinas on meil kaks väljakutset äh, vaidluste osas Lõuna-Hiina meres. üks puudutab seda, kuidas vaidlustega nii-öelda toime tulla ja, ja teiseks väljakutseks on siis see kokkulepe, mis sõlmitakse. vaidluse lahendamine on midagi sellist äh,, mille osas meie sooviksime näha ressursside jagamise lepingut. meie partnerlus Hiinaga võtab äh, aluseks äh, nii huvid kui ühised väärtused, nagu näiteks vaidluste rahumeelne lahendamine ja rahumeelne areng piirkonnas äh, Hiina välispoliitika dünaamikat kujundab eh, nii rahvusvaheline tegevus kui ka aktiivne debatt eh, hiinlastega, kus tuleb eh, näidata neile, millised on parimad võimalused, seadmaks sisse suhted ülejäänud maailmaga. suur tänu, esimees. tänan, härra minister selle väga põhjaliku ja märkimisväärse teabe eest välispoliitika kohta ja ma tahaksin siin teises küsimuste voorus esitada kaks äh, konkreetsemat küsimust. esimene puudutab äh, veel kord äh, Myanmari. inimõiguste komisjoni liikmena olen ma nõus teie poliitilise hinnanguga, aga kui te lähete Myanmari, siis ma palun äh, teil mitte ainult äh, uurida rohingade olukorda, vaid äh, käsitleda ka Katšini kristlaste olukorda. Nad on enam-vähem samas olukorras hetkel Myanmaris. igal juhul ma väga kiidan teie poliitilisi hinnanguid Myanmari kohta ja ma olen arvamusel, et äh, valitsus on äh, nende kasutada olnud aja jooksul väga palju ära teinud. me peaksime ka toetama loomulikult opositsiooni, aga ma olen aru saanud, et ka seal on äh, rühmitused ja arvamused väga erinevad, nii et täielikult loota opositsioonile ei saa, palju tööd on veel ära teha ja minu teine küsimus puudutab Euroopa Liidu ja Austraalia koostööd. Austraalia delegatsiooni aseesimees juba mainis põhipunkte ja mina käisin ka delegatsiooni liikmena veebruaris teie riigis. tänan teid äh, külalislahkuse eest äh, ja sisukate kohtumiste eest. ma uurisin koha peal, et milliseid võõrkeeli te lastele õpetate ja mulle avaldas muljet, et te õpetate lastele hiina ja jaapani keelt. Te olete väga tulevikku suunatud. aga kuidas kujundada Euroopa Liidu Austraalia koostööd? kui nüüd vaadata meie poolt soovitud kaubanduskokkulepet, siis praegu äh, käsitletakse seal ainult põllumajandust, aga Euroopa Liit äh, on äh, Austraalia kolmas äh, kaubanduspartner ja samas Euroopa Liidu jaoks on Austraalia viieteistkümnes kaubanduspartner, nii et põllumajandusvaldkonnas oleks kokkulepe Austraalia jaoks soovitav, nüüd mulle on öeldud, et paljud punktid on juba kokku lepitud, väga üksikud on lahtised, aga teie ütlesite, et te soovite kõigepealt poliitilist kokkulepet sõlmida ja siis liigute edasi kaubanduskokkuleppele alles või sain ma teist valesti aru? Well, thank you very much. suur tänu härra minister, te mainisite olukorda Euroopas enne esimest maailmasõda ja mina lisaksin juurde, et äh, rahvusvaheliste suhete teooria ütleb, et äh, kui soovite süsteemis rahu, siis peab olema süsteemi keskmes rahu. Euroopa oli tol ajal süsteemi kese, meil oli põhimõtteliselt äh, siis sajaaastane rahuperiood olnud, aga tuli esimene maailmasõda sellepärast, et kahepoolsus domineeris mitmepoolsuse üle. ja nüüd, äh, nüüd me oleme jällegi keskmes, pakume rahu. meil on kaks institutsiooni, Euroopa Liit ja NATO, mis on äh, mitmekülgsed eks-, institutsioonid, aga toimib äh, kahepoolsus ja teil oleks võimalus anda oma panus mitmepoolsuse juurutamisele. Sir Robert, palun. esimees, tervist, härra minister. alati on hea tervitada kedagi maailma teisest otsast. paar küsimust minu poolt. härra minister kuidas te suhtute Hiina avaldusse, et nad tahavad äh, muuta oma sõjaväe proaktiivsemaks, et kaitsta Hiina huve, sealhulgas ka Lõuna-Hiina meres. ja kuidas see kõik äh, mõjutaks Austraalia rahuvalve tegevust, kas te suurendate oma kaitse-eelarvet äh, või te lihtsalt vaatate seda kõrvalt pealt? kolmandaks, paljud äh, Vaikse ookeani äh, lõunapoolsed saared kannatavad äh, merevee tõusu all. kuidas te aitate neid? ja viimane küsimus kes võidab Ashise? härra Posselt. härra Posselt. härra minister, mul on kaks äh, konkreetset küsimust. esiteks Indoneesia ja Filipiinide naabrussuhted. mõlemal saareriigil on tugevad separatistlikud liikumised Te suhtusite Indoneesia arengutesse väga positiivselt, aga kuidas te hindate separatistlikke liikumisi nendel suurtel saartel, kas tegemist on kasvava ohuga või kahaneva ohuga? ja teine küsimus. see puudutab riiki, millega Austraalia on tihedalt seotud, Papua Uus-Guinea. kuidas te hindate selle riigi stabiilsust ja tuleviku väljavaateid? Uh, uh, tänan ja tõesti uh, suurepärased küsimused. loomulikult olen ma nõus sellega, et Myanmaris me peame tähelepanu pöörama ka Katšini kogukonnal, me oleme seda teemat tõstatanud suhetes Myanmariga ja kindlasti me peame seal äh, pöörama tähelepanu ka muudele küsimustele, ka majandusküsimustele, näiteks äh, lepitamisele. meil on olnud seal arenguabiprogrammid, äh, austraallased on aidanud kaasa Myanmaris lepitamisel, me oleme kõige suurem doonor Myanmaris, meil on olnud väga hea koostöö ka Ühendkuningriigiga. Ranguni piirkonnas me oleme näiteks ehitanud ühe kooli ja kui ma seal käisin, siis äh, lapsed olid äh, tulnud äh, tervitama mind ja mitmed nende laste isad kandsid T-särki, millega nad toetasid Aung San Suu Kyi liitu, liikumist ja nüüd ähm, kõik need kohtumised nende inimestega kanti ka rahvustelevisioonis üle, et opositsiooni toetajad tervitavad välisministrit. ma usun, et eurooplased ja austraallased võivad uhked olla selle üle, kuidas me Birmat aitame. me peame tagama, et me saavutame edu, nii et Myanmar oleks osa heaolutsoonist äh, Assami ja Joanami jõe vahel. nii et äh, me aitaksime kaasa heaolurevolutsioonile Aasias. meil tuleb äh, leevendada neid etnilisi ja religioosseid arusaamatuid, mis on Katšini kogukonnaga ja rahingadega ma olen öelnud äh, Euroopa saadikutele Canberras, et meie väärtused on pärit äh, Euroopast. Aasia migrandid äh, tulevad Austraaliasse Euroopa väärtuste, Euroopa õiguste pärast, demokraatia ja pluralistliku süsteemi pärast, sellepärast tulevad meile migrandid Indiast ja Hiinast ja alates juba seitsmekümnendatest aastatest on inimesed äh, riskinud äh, ohtlike merereisidega, et jõuda Austraaliasse. loomulikult äh, Austraalia juured on Euroopas ja seda ei saa kuidagi ära kaotada, ka sellest ümber vaadata. mulle esitati ka küsimus seoses Hiina sõjaväe tugevdamisega loomulikult äh, hiinlased äh, ise peavad äh, leevendama neid hirme, mis käivad nende sõjaväe arenguga kaasas. meie oleme ka öelnud hiinlastele, et kui teie sõjaväge uuendate, siis ka meie uuendame oma sõjaväge ja uuendame ka koostööd oma liitlastega, eriti just Ameerika Ühendriikidega. mis puudutab Vahemere piirkonda, siis te esitasite kõige olulisema küsimuse kui te tahate näha tõendeid Kiribati äh,, vabandust, kui te tahate näha tõendeid äh, kliimamuutusest, siis minge Kiribati tollile. me oleme seal äh, näinud tõesti äh, märkimisväärset äh, merevee pinna kasvu. seal on äh, tegemist äh, nüüd äh, probleemiga, kus varsti ei ole enam inimestel joogivett. me õpetame seal noortele inglise keelt ja õpetame neile Austraalia kutsehariduse programmi järgi näiteks automehaaniku elukutset ja muud ja kui need sada tuhat inimest peavad oma saartelt varsti lahkuma, sellepärast et meri lihtsalt neelab nad alla, siis nad tulevad Austraaliasse mitte lihtsalt äh, oskamatute töölistena, vaid juba oskustöölistena Nad on elanud üle tuhande aasta oma atollil, neil on oma kultuur, ähm, kalapüügikultuur, äh, merega koos elamise kultuur nad peavad kõik äh, selle maha jätma ja kogu nende kultuur lihtsalt pühitakse ähm, ära kliimamuutuse tõttu ja kui sinna kohale sõita, siis on tõesti oma silmaga näha, kuidas veetase järjest tõuseb. ja Raposselt äh, Filipiinid ja Indoneesia. Te esitasite nende kohta küsimuse. kusjuures Malaisia aitas saavutada kokkulepet äh, Lõuna-Filipiinide islamiseparatistide ja Filipiinide valitsuse vahel ja see oli tõesti väga muljetavaldav kokkulepe. Indoneesias oleme me arvamusel, et äh, üks nende eduloo võtmed seosneb selles, et nad äh, tulid äh, toime rahu saavutamisega Aceh provintsis. me oleme rääkinud Indoneesia kolleegidega ka Paapua provintsist. ja me kutsume üles Indoneesia sõprasid tegema koostööd nende provintsidega, et saavutada eriautonoomia staatus ja tõsta nende provintside elatustaset. mis puudutab äh, Papua Uus-Guinea äh, riiki, siis peaminister äh, Peter O'Neilli tööga oleme me väga rahul, ta on äh, pühendunud korruptsiooni vastu võitlemisele, ta edendab majanduskasvu, parandab infrastruktuuri ja samuti pöörab tähelepanu tervishoiu sotsiaalaspektidele. tegemist on väga vaese riigiga see on etniliselt kõige kirjum riik kogu maakeral. seal on äh, väga suured topograafilised väljakutsed, aga eelmisel aastal neil õnnestus äh, korraldada demokraatlikud valimised. inimesed äh, said minna valimiskastide juurde ja valida oma esindajad ja kui Papua Uus-Guineal õnnestub korraldada vabad valimised ja kui neil on ajakirjandusvabadus, sõnavabadus, siis põhimõtteliselt iga riik maailmas tuleks sellega toime ja see oli nende poolt väga oluline saavutus. küsimus äh, ka äh, kriketi äh, finaali kohta. ja kolleeg kirjutas mulle siia, et ajalugu on näidanud, et äh, Austraalia meeskond on ajalooliselt domineerinud äh, Inglismaa meeskonna üle ja me oleme täiesti kindlad, et see ajalooline traditsioon juurdub ja jätkub Thank you very much. suur tänu, härra minister, selle arutelu eest, suur tänu nende vastuste eest. ma usun, Austraalia tuleks meenutada, et ka Euroopa on veel mängija, tegija ja meie peame endale meenutama, et ka Austraalia on seda ja mitte ainult äh, toorainete valdkonnas. loodetavasti raamlepingu me sõlmime võimalikult äh, kiiresti ma kuulsin, et teie kindralkuberner äh, tuleb varsti äridelegatsiooniga Brüsselisse, et arutada koostööküsimusi edasi. ta tuleb siia esimesel juulil ja ma usun, et äh, me saame siis ka üle kinnitada oma suurt äh, huvi Austraalia vastu ja arendada tulevikus tihedamat koostööd meil on siin tegemist Aasia sajandiga, meil on loomulikult huvid mängus, aga tuleb tähelepanu pöörata ka õigusriiklusele ja demokraatiale. meil on teiega sarnased väärtused ja sellest peaksime ka oma edasises tihedas koostöös lähtuma. suur tänu ja meie uks on teile alati avatud.